ja päevakorra järgi nüüd proua Riisi raporti lühitutvustus. raport puudutab terviseprobleeme, mis on seotud elektromagnetväljadega. annan sõna raportöörile. aitäh, president, enne kui ma teema juurde asuksin, tahaksin rääkida natuke menetlusest mina ei ole ilmselt esimene ega ka viimane, kes äh, võtab sõna äh, kodukorra reegli nelikümmend viis vastu, mis valmistab meile äh, probleeme ega lase pidada arutelu olu-, olulistel teemadel. meil ei ole arutelu, ei ole fraktsioonide nimel kõnelejaid, sellele vaatamata tahaksin tänada proua Lukast, proua Ajalat, Annemit, proua Ferrarat ja teisi inimesi, keda siin ei ole. ma tahaksin neid tänada selle eest, et et nad mind toetasid. praegu ma olen siin tühjas saalis, aga ma räägin väga olulisest teemast, eh, mis puudutab eh, miljoneid inimesi kogu Euroopa Liidus. me oleme selle teemaga parlamendis juba pikka aega tegelenud, kümme aastat on uue tehnoloogia arengu seisukohalt väga oluline. meil on äh, olnud mobiiltelefonid, tugijaamad, kõrgpingeliinid, me elame äh, elektrimagnetväljade eh, sees eh, uuel tehnoloogial on kahtlemata eelised, aga samas mõjutavad nad ka meie tervist ning ütleme selge otse, otse välja selle raporti eh, koostamine ei olnud ole olnud kerge, me oleme väga palju arutanud selle üle, millised on ohud, me oleme seda arutanud teadlastega, väga raske on saavutada kokkuleppeid, ma toon mõned näited nendest ambitsioonikatest ettepanekutest, mida loodetavasti homme toetatakse. näiteks eh, riskipiirkondade ning kaitsetute elanikkonna kihtide kaitsmine, väga oluline on see, et me paneksime paika menetlused, mis aitaks meil tagada seda, et teadusuuringud ning äh, teaduslik ekspertiis on alati kättesaadav, see on, meil on vaja sõltumatuid uuringuid, mis puudutab seda näiteks, kuidas mobiiltelefonid mõjutavad noori ja lapsi, samuti meil on vaja äh, tagada äh, turvalisemast käitumist laste poolt, see peaks olema turustamiskampaaniate üheks osaks, samuti peaks vaatama elektriettevõtete rolli Äh, ma tahaksin peatuda korraks oma raporti esimesel punktil, kus nõutakse äh, varasemate õigusaktide läbivaatamist, kahjuks minu kolleegid keskkonnakomisjonis seda ei toetanud, vaatamata sellele, et peaaegu sama äh, nõudmine läks möödunud aasta teisel septembril täiskogul hääletusel läbi tegemist oli teise teemalise raportiga, mis puudutas Euroopa Liidu tegevuskava keskkonna ja tervishoiu vallas aastani kaks tuhat kümme komisjon on äh, lihtsalt pead liiva peitnud ega ole üritanud selles vallas midagi ette võtta, komisjon ei ole olukorda selgitanud, äh, aga see on just nimelt see, mida kodanikud ootavad, kodanikud ootavad selgitusi. Äh, praegu on käimas väga palju kohtuasju, mõnikord kohtulahend toetab tootjaid, mõnikord taotluse esitajaid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on plaanis see asi uuesti läbi vaadata, kas madalsagedus võib näiteks põhjustada vähkkasvajaid. minu arvates on selline lähenemine hooletu ning tulevikus Äh, me võib-olla äh, leiame, et me olime süüdi, sest me ignoreerisime võimalikke terviseohte. ettevaatuspõhimõte on midagi, millest me peaksime lähtuma. asi ei ole tegevusetuses, asi on selles, et me peame tegutsema, me peame kasutama neid teadmisi, mis meil on, et äh, probleemseid, probleeme lahendada. see on selline lähenemine, mida meil on vaja tänapäeval, kui me tegeleme elektromagnetlainetega ja seetõttu roheliste alternatiivne resolutsioon, resolutsioon on tõesti selline, mis on mulle hingelähedane, see on lähedane minu esialgsele ettepanekutele, ma tahaksin äh, piirväärtusi vähendada, nagu üheksa liikmesriiki on juba teinud. näiteks äh, Belgia, Belgias Brüsseli piirkonnas on ainult kolm volti meetri kohta lubatud. Äh, lõpetuseks tahaksin ma president öelda seda, et ma olen Euroopa Parlamendi raportöör selles küsimuses ja eelkõige tahaksin ma säilitada need edusammud, mis me oleme selle raportiga saavutanud, mida ja loomulikult ma kutsun inimesi üles homme selle raporti poolt hääletama, niisiis volinik, president, mul on kaks olulist sõnumit. elektromagnetvälja äh, küsimus ja nende mõju tervisele on vaja lahe, on lahendamata küsimus ja ma loodan, et järgmine parlamendi koosseis hakkab selle teemaga tegelema me peame oma kodanikke aitama ja me peame juhi ots-, äh, juhtohjad selles arutelus enda kätte haarama. suur aitäh ja nüüd kuulame ära härra Verhoigeni komisjonist president, meine... härra president, lugupeetud daamid ja härrad, ma sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja teid, proua Riis, selle omaalgatusliku raporti eest teemal elektromagnetväljad. tegemist on teemaga, mis on paljude kodanike jaoks vastuoluline, aga samas väga tähtis teema ka meie jaoks arvestades äh, selle teema keerulisust ja tundlikkust, on ääretult oluline koguda kokku faktid ja hinnata neid äh, ettevaatlikult ja objektiivselt. seetõttu jälgib komisjon äh, seda teemat pidevalt ja see on ka komisjoni äh, ülesanne lähtuvalt äh, nõukogu soovitusest äh, aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa. Euroopa Komisjon saab infot sõltumatutelt teaduskomisjonidelt elektromagnetväljade võimalike ohtude kohta. viimased äh, andmed, mis me oleme saanud sellest valdkonnast, pärinevad äh, praeguse aasta jaanuarist. tahaksin kinnitada, et äh, Euroopa Komisjon äh, jälgib arenguid liikmesriikides, eriti seoses kohtuotsused, mis on vastu võetud Prantsusmaal äh, mobiiltelefonifirmade vastu, jälgime ka olukorda Brüsseli piirkonnas ja me suhtume kõikidesse muredesse väga tõsiselt. nüüd äh, mõningad vastused. esiteks, Euroopa Liidus on juba olemas raamistiks, millega pannakse paika teatud äh, piirmäärad ja kaitsetase. teiseks senised sõltumatud teadusuuringud äh, omalt poolt ei õigusta piirmäärade veelgi täpsemat paikapanemist. Euroopa Komisjon ka tulevikus jälgib äh, teadusteabe tekkimist äh, selles valdkonnas, eriti just piirmäärade osas. kolmandaks, Euroopa Komisjon kindlasti äh, arendab dialoogi kolmandate osapooltega teemal elektromagnetväljade võimalik mõju tervisele. me kaasame sidusrühmad, et oleks võimalik kohaselt reageerida üldsuse muredele. tahaksin siinkohal rõhutada, et äh, meil peab olema rohkem teadusinformatsiooni, et äh, kõrvaldada ebaselgust. suur aitäh, lugupeetud volinik Te näete, et me püüame vähendada ka siin saalis teie kõnelemise ajal elektrimagnet välja. igal juhul hääletamine toimub homme ja meil on päevakorda jäänud veel üks punkt, mis tuleb läbi vaadata ja selleks on proua Kaatšeki raport, mis puudutab Euroopa Liidu kodakondsusega seotud probleeme ja tuleviku väljavaateid. annan sõna raportöörile neljaks minutiks. lugupeetud president, lugupeetud